Otwieram posiedzenie. Avame istungi. Tere tulemast e, kõigile meie kotta. Tervitaksin siin nõukogu esindajat, kes on meiega liitunud. E, ühtlasi tervitan ka komisjoni esindajaid ning e, tere tulemast ka kõikidele parlamendisaadikutele, kes osalevad täna hommikusel istungil. aga Äh, tervitused äh, ka nendele saadikutele, kes äh, järgi, jälgivad meie istungit mugavatest toolidest oma kontoritest ja tere ka kõigile, kes meid kuulavad üle interneti. aga läheneme asjadele kõige praktilisemalt ja alustagem mm fraktsiooni esimeeste konverentsil on vastu võetud nimekirjad delegatsiooni liikmete kohta tuletaksin kolleegidele meelde, et muudatusettepanekute esitamise